istungi äh, protokoll on laiali jagatud, kas teil on kommentaare nende kohta? ei ole. siis sellisel juhul sellega võtamegi vastu.